on üheminutilised kõned. ja seda tuginedes meie kodukorra artiklile ükssada viiskümmend. kõnelejatel on teada, et kõneleda soovijaid on väga palju, mis tähendab seda, et aeg on meil piiratud. nii et kõigepealt proua Estaras Ferragut, palun. ma tänan, proua president Lissaboni lepingus artiklis kolm räägitakse sotsiaalsest ja piirkondade ühtekuuluvusest, solidaarsusest liikmesriikide vahel. regionaalne ühtekuuluvus on Euroopa Liidu peamisi eesmärke, mis peavad tagama harmoonilise arengu Euroopa Liidus ja ka kõrvaldama need suured erinevused, nii palju kui võimalik, mis regioonide vahel on Lissaboni leping äh, peab seda tähtsaks ning samuti pöörab tähelepanu ka kõige äärsepoolsematele piirkondadele ja saartele. Ceuta ja Melillast rääkides ja Baleari saartest rääkides ja Kanaari saartest rääkides, nemad kõik on sellised isoleeritud äh, saared ja piirkonnad ja nad sõltuvad väga transporditeedest ja ainus viis, kuidas nad muu maailmaga seotud on, on just nimelt transpordi kaudu ning tähtis on, et ka neil oleksid võrdsed võimalused. Euroopa Liidus ja ma kutsun üles parlamenti toetama sellist piirkondlikku ühtekuuluvust ning meetmeid. suur tänu, härra Merski, palun, samuti üks minut proua president, kolleegid, me teame, et valetamine ei ole sünnis. kui midagi lubatakse ja sõna ei peeta, on see väga inetu. kuus aastat tagasi, kui Läti pidas liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga, lubas eh, Läti valitsus laienemisvolinikule Ehm, üht asja, mida ei ole siiani täidetud, sest kolmesajal tuhandel Läti elanikul ei ole eh, siis eh, Euroopa Liidu kodaniku staatust. tundub, et eh, Euroopa Liidus hakkab valetamine moeks muutuma. nüüd Chris Davis, teil on sõna, palun aitäh, president, me oleme mitmel korral arutanud Gaza probleemi ja majandusblokaadi küsimust, mida põhjustab Iisrael. aga me ei ole rääkinud positiivsetest asjadest äh, seal, äh, seal on kaks maa ilma rekordit püstitatud Eh, nimelt korvpalli mängimise ja siis ka eh, tuulelohedega lendamise osas. Eh, need on lihtsalt need võimalused, mis on lastele pakkuda nendes oludes. minu arvates tuleks lapsi õnnitleda, sest äh, pool Gaza elanikkonnast on alla kaheksateistkümne aasta vanad, nad ei ole kellegi poolt hääletanud, nad lihtsalt soovivad normaalset elu ja kindlustatud tulevikku. ja seetõttu peame toetama kõiki Palestiina organisatsioone, kes on võimaldanud lastel nendes eh, suvelaagrites eh, käia. Eh, suur tänu, härra Franzit, teil on sõna. aitäh, excusez-moi Euh, la presse internationale nous a fait part de nouvelles encourageantes venant du pays. proua president rahvusvaheline press ei ole viimasel ajal meile hispaaniast häid uudiseid toonud me peame ähm, vaatama millised on relvastatud konflikti taustad ja Euroopa Liit peaks üheksakümne kaheksanda aasta rahupro-, alanud rahuprotsessi toetama Baskimaal. sellega seoses on Euroopa Liidul oma vastutus ja me ei saa eh, konservatiivide propagandat tõsiselt võtta. Euroopa Liit peab kasutama kõiki võimalusi, et rahu edendada, see on ka üks Euroopa Liidu peamisi põhimõtteid ja ka Baskimaa kuulub Euroopa Liitu. teiste sõnadega, tuleb lõpetada terroristlikud tegevused sealkandis. härra Fox, palun. E suur tänu. iga liikmesriigi majandus on kriisis, üle Euroopa on kärbitakse eelarveid, aga maksumaksjad peavad endiselt kinni maksma Euroopa Liidu suurenevad kulud aasta aasta järel. me peame endalt küsima, miks meie parlamendi kõige tähtsamaks prioriteediks ei ole kaitsta meie valijaid ja vähi-, vähendada Euroopa Liidu kulusid. on absurdne, et korrakaitsele ja haridusele ja muudele olulistele teenustele kulutatakse järjest vähem raha meie liikmesriikides, siis Euroopa Liit ei võta midagi ette. riigiteenistujate palgad on külmutatud või isegi kärbitud, ma soovin teilt solidaarsust, härra volinik. kui liikmesriigid vähendavad kulusid, reaalkulusid järgmise viie aasta jooksul kakskümmend protsenti, peame me nõudma, et Euroopa Liit teeks sedasama. parlament peaks nõudma, et komisjon vähendaks kulusid ja annaks tagasi kulutamata rahasummad liikmesriikidele, suur tänu!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 see näitab aga ka, et Euroopa Liidus on demokraatia defitsiit. seetõttu soovime me, et sellised kollektiivlepingud keelustataks Kreeka vastu, Kreeka olukord on võimatu, Kreeka ei saa ise mitte midagi ette võtta, sest olukorda kontrollib IMF ja Euroopa Liit. ma soovisin teie tähelepanu pöörata järgmisele Euroopas on toimunud poliitiline paleepööre. artikkel sada kakskümmend kaks, mis võimaldab liikmesriikidel laenu võtta, see artikkel võeti vastu ilma Euroopa Parlamendiga konsulteerimata. seega president, ma arvan, et vastavalt kodukorra artikli sada kaheksa tuleb seda küsimust arutada uh,. Thank you, madam president suur aitäh! kuna mina olen Walesi esindaja, siis tekitab mulle suurt muret see, et tahetakse kaotada Briti tagasimakset. härra Levanovski on öelnud, et Briti tagasimakse ei õigusta ennast enam, kuna Euroopa Liidu eelarve on muutunud ning esialgsed põhjused, miks Briti tagasimakse heaks kiideti, on kadunud. Te ise ütlesite, härra Levanovski, et te olete maakler seletage siis, miks peaksid Briti maksumaksjad nüüd hakkama rohkem maksma, kus on siin õiglus? võib-olla te teate, et Briti maksumaksja peab maksma kuni kümme miljardit eurot selleks, et kaitsta eurot, see on Rahvusvahelise Valuutafondi äh, nõue. me peame aitama näiteks Kreekat ja Lätit, kes võitlevad majandusraskustega. see tähendab seda, et äh, kokkuvõttes peavad britid maksma kakskümmend kolm miljardit, äh, briti naela, Inglise naela, et äh, kaitsta eurot, mida me veel peame maksma? me oleme palunud, et teised valitsused äh, kahandaksid oma eelarvet, kuid Euroopa Liidu eelarve kasvab. kõnelejad katkestatakse. me ei soovi kuuluda sellesse võltsiliitu. Uh... suur tänu. järgmisena härra Fegedi, palun tisztelt elnök asszony tisztelt képviselőtársaim magyarországon. tänan austatud kolleegid ungaris me tähistasime viini otsuste seitsmekümnendat aastapäeva pärast seda otsust kõrvalt arvestati Versailles lepinguga sisse viidud ebaõiglus, teatud piirkonnad liideti uuesti Ungariga. Trianoni diktaat oli ebasoovitav. minu partei Jubik loodab, et Euroopa suudab ühineda ilma piirideta ja ma loodan, et Euroopa parlament suhtub avatult iseotsustamisoovidesse. ma avasin paar nädalat tagasi büroo teatud piirkonnas. kõneleja katkestatakse. president annab sõna järgmisele kõnelejale. Merci madame la présidente. Je voudrais soulever la question qui fait la une des médias. Tänan proua president sooviksin tähelepanu pöörata küsimusele, mis on praegu ajakirjanduse esikaanel, ehk siis äh, roomade integreerimine Euroopas. ma loodan, et äh, lõpevad äh, populistlikud diskussioonid ja me jõuame asjaliku arutelu juurde. meil on vaja Euroopa strateegiat, mis võimaldab romasid paremini integreerida. Neil peab olema parem juurdepääs haridusele, mis on kohandatud nende vajadustele, mis vastab äh, kakskümmend kakskümmend agenda eesmärkidele, romadel peab olema juurdepääs arstiabile, tööturule ja Euroopa vahendid, mis nendeks eesmärkideks eraldatakse, tuleb ka ära kasutada, liikmesriigid peavad neid vahendeid targalt kasutama oluline on selle probleemiga tegeleda. tänan, järgmisena saab sõna proua Danšila, palun. Schengen reprezintă un spațiu comun de liberă circulație și consider că România îndeplinește suur tänu. mis puudutab vaba liikumist, siis ma arvan, et Rumeenia on täitnud kriteeriumid ühinemaks Schengeniga see puudutab kõiki vaatlusmissioone, kes, mis on Rumeeniasse saadetud. võttes seda kõike arvesse, arvan ma, et Rumeenia suudab täiesti hallata ka rändevoogusid Euro-, Schengeni välispiiril, nagu teisedki Schengeni riigid. see küsimus äh, on eraldatud Euroopa kodanike vabast liikumisest Schengeni liigus, liidu sees. loomulikult peame me meeles pidama ka seda, et romide vaba liikumine peab samuti olema Euroopa Liidu sees tagatud. suur tänu. suur tänu. mina soovin kõneleda sellest, kuidas Maroko võimud peksid läbi Lääne-Sahara aktiviste kahekümne kolmandal oktoobril. me ründame siin Hiinat ja Venezuelat ja teisigi riike inimõiguste rikkumiste pärast ja täiesti õigesti, aga ant-, antud juhul on samuti Euroopa, peab, peab Euroopa samuti sõna võtma me ju ka teame, et ETA kuulutas välja relvarahu eile, aga sellest ei piisa, nad peavad kehtestama alalise relvarahu, mida tõestavad ka kolmandad osapooled, samuti peame me üle vaatama kõik tekitatud kahjud. Baskimaa tulevik sõltub sealsetest inimestest ja demokraatlikult valitud võimudest, ma loodan, et ETA-lt nõutakse siin kojas ka nende miinimumnõuete täitmist. suur tänu! järgmisena härra Negarski. suur tänu, proua president. puhke, suvepuhkusel võis kahjuks meie idanaabri Venemaa puhul näha jällegi inimõiguste rikkumist, toimusid inimröövid Dagestanis ja Ingušeetias, keelati kahekümne kolmandal ja kolme, kolmekümnendal augustil ja esimesel septembril eh, demonstratsioonid, Andrei Udijev, Aleksandr Udimov, Andrei Pimarov arreteeriti. U2 kontserdi ajal Moskvas lammutati Amnesty Internationali infopunkt, see on kurb ja me peame meeles pidama seda, kui me räägime läbi oma idanaabritega. suur tänu, nüüd proua Kreedu. aitäh. sellel suvel ei kahanenud töötuse määr Euroopas kunagi äh,, kuidagi, ehkki tegelikult oli ju palju ajutisi töökohti. töötuse määr on praegu üle kahekümne protsendi ja suur osa noortest on töötud, nagu näitavad Eurostati andmed. Euroopa Komisjon, parlament ja valitsused ei ole seda probleemi järelikult pidanud piisavalt prioriteetseks meil on vaja arutada stabiilsuspakti rakendusmeetmeid, mitte ainult eh, erinevaid kärpekavasid, sest need on olulised noore põlvkonna tulevikule. näiteks Prantsusmaal on eh, terveid inimrühmi, näiteks roomad, kellel ei ole mitte mingit eh, lootust. me teame, et Prantsusmaal toimus äh, roomade alane, äh, roomade väljasaatmine, mis on täiesti vastuvõetamatu, see õhutab ksenofoobiat ja vihkamist ning lõppkokkuvõttes jääb meil ainult kaupade ja kapitali vaba liikumine. see on olukord, mida tuleb kiiresti muuta, me peame inimõigusi kaitsma. aitäh! härra Fernandes, palun suur aitäh teile, proua president! kahjuks on nii, et Euroopa Liidus on ähm, igal aastal sada, sadu tuhandeid äh, hektareid metsa, mis lihtsalt ära põleb. sel aastal põles sada tuhat hektarit ning äh, selle katastroofi eest ei ole kaitstud isegi kaitsealad või suured looduspargid. tegemist on regulaarse ilminguga, mis hävitab meie looduspärandit ning põhjustab äh, taast-, taastumatut, pöördumatut kahju meie bioloogilisusele, bioloogilisele mitmekesisusele ja erinevatele tööstusharudele. me peame püüdma ennetada metsatulekahjusid. ja me peame väga kiiresti välja töötama strateegia metsatulekahjude ähm, ennetamiseks ning äh, linnapiirkondade toetamiseks, aitäh! proua Gretu saab järgmisena sõna. de când äh, printre vicepreședințele Parlamentului European se numără domnul Tökes Laszlo. tänan! kolm kuud tagasi on meil parlamendis siin uus asepresident, olgugi et tema suhtes oli reservatsioone. tegemist on separatistiga, kes on pärit piirkonnast, kus üritatakse mineviku taakadest üle saada ja haavu ravida, aga see isik on ekstremist ja ta soovib äh, osades Rumeenia piirkondades äh, saavutada autonoomiat. ta õõnestab Rumeenia terviklikkust ja ta tuleks asepresidendi kohalt kõrvaldada. tänan. austatud kolleegid, nagu te teate, siis eelmisel nädalal meil lõppesid äh, läbirääkimised finantskontrolli paketi üle me kaitsesime lõpuni seda seisukohta, et äh, Euroopa Keskpanga presidendist saaks viieks aastaks ka süsteemsete riskide nõukogu esimees. minu arvates see on ääretult äh, oluline. EKP on siis äh, rohkem kaasatud finantskontrolli, kontrollides finantsturge ja asutusi Trichet peab vastama siis äh, küsimustele, mis on seotud äh, ka finantskontrolli, mitte ainult hinnastabiilsusega. liberaalina usume rohkem reformidesse kui revolutsiooni, aga kui me jätkame nii nagu varem, siis äh, muutub olukord finantsinstitutsioonide jaoks vähe. kolleeg Massias, palun tänan, proua president. Portugali kingatehases on oluliselt kitsendatud töötajate kollektiivseid õigusi ei austata nende inimväärikust. alates teatud äh, kriisi tekkimisest äh, on äh, inimesi massiliselt vallandatud. Euroopa Liidul on töötajate kaitsmises pikk ajalugu, aga meil on vaja lisameetmeid ja ma tahaksin teada, millised lisameetmed võtab komisjon tarvitusele seoses Pinosilli tehasega Portugalis. me ei saa inimesi vallandada sellepärast, et nad saatsid teatud SMS-i. härra Higins. suur tänu. Iiri pangad on muutunud äh, häbiväärse panganduse võrdkujuks. Nad on kaotanud kolmkümmend viis miljardit eurot, vähemalt Iiri valitsuse andmetel. aga Iiri maksumaksjad, sellele läheb see maksma kakssada kümme miljonit eurot nädalas. kokkuvõttes on see summa olnud juba kaheksa koma kaks miljardit ja olukord halveneb. Iiri finantsminister on sellel nädalal Brüsselis ja soovib kokku leppida ähm, ähm, äh, laenutingimustes. ma arvan, et panga äh, äh, äh, võlad tuleks tagasi maksta mitte kümne aasta jooksul, nagu seda soovib valitsus, vaid kahe ja kolme, kahe või kolme aasta jooksul. suur tänu. suur tänu. praegusel hetkel ootab kolmkümmend kolm Tšiili kaevurit maal päästmist, nad on väärt meie solidaarsust. seda solidaarsust on üles näidanud Äh, Euroopa sotsiaaldemokraadid ja seda peaksid tegema kõik, ka, ka kõik Euroopa kaevurid. me mõistame, et näiteks Hispaania hädas äh, olevate kaevurite päästmine on Euroopa Komisjoni asi. me räägime siin Hispaanias neljakümnest tuhandest perest, kes sõltuvad äh, kivisöekaevurite sissetulekutest, me räägime siin ju ka puhtast kivisöötehnoloogiast. see küsimus puudutab eel, eelkõige Asturiat, minu kodupiirkonda. tegemist on strateegiliselt ja majanduslikult olulise valdkonnaga ja me peame kivisöe osas kiiresti otsuseid vastu võtma. suur tänu, härra Haaglund! suur tänu, proua president! eelmisel aastal hääletas ähm, kalanduskomisjon vastu äh, Guinea äh, kalanduslepingu uuendamisele pärast sealseid veresaunu. selle aasta augustis jälgisime me Guinea esimeste demokraatlike valimiste pärast viiekümne seitsmendat aastat korraldamist. Euroopa Liit saadab sinna oma valimisvaatlejad ja me jälgime milline olukord seal valitseb, tagamaks, et valimised on demokraatlikud. me peame aitama sealseid riike demokraatia teel, see puudutab ka näiteks Guinea-Bissaud, Guinea-Conakry valimised on olnud nii problemaatilised, et seda on äh,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 kodanikud olid selle poolt, et president valitaks äh, otse, nii saati üle poliitilisest kriisist äh, Chisinau's. boikott lõpetati, sellel oli oma mõju. osalusprotsent ei olnud piisav, et muuta referendum siduvaks. Chisinau demokraatia peab sellest äh, ebaedust üle saama Nad peavad tegema konstruktiivselt poliitilisel tasandil koostööd, et läheneda ka Euroopale, see on väga oluline Moldova Vabariigi jaoks. jah, hea kolleeg. Genau Sie haben das Wort. Herr Ivan Katalin. härra Ivan Katalin, palun. tänan Moldova Vabariik on juba pikemat aega äh, blokaadis, aga siiski on tehtud äh, hullusi samme Euroopa suunas. eilne referendum oleks võinud viia selleni, et vabariik ei oleks sellises blokaadis ja läheneks äh, rohkem Euroopale, see ei olnud aga võimalik. samas ei võitnud ka kommunistid oluline on üle saada takistustest, äh, mis Moldoval on teel Euroopa Liitu, me peame Moldovat äh, igati toetama, sest selle referendumiga läks demokraatia küsimärgi alla. aitäh. tõepoolest on tuhat kakssada moslemi ametnikku, usutegelast Bulgaarias ning riik on nende tegevusse ka sekkunud sellega, et on takistanud nende äh, pääsu usuhoonetesse. ja kogutud on üle kümne tuhande allkirja, mis kaitsevad usutegelaste õigusi ning see näitab seda, et tegelikult on riigi sekkumine religiooni küsimustesse vale ega too ka kasu, kuigi tegutsetakse moto järgi jagaja valitse. ja seetõttu soovin ma, et Euroopa Liit seda küsimust uuriks. aitäh! aitäh! suur tänu! sooviksin võtta sõna seoses Euroopa Liidu ametitega viis ma esitasin täna taskuraamatut Euroopa Liidu agentuuride kohta ja analüüsides seda teost sai selgeks, et meil saab järgmisel aastal olema üle neljakümne agentuuri, täitevagentuurid eh, ja muud eh, agentuurid nõuavad aastas eh, üks koma seitse miljardit eurot ja umbes seitse tuhat ametnikku on sellesse bürokraatiasse kaasatud, siin äh, probleemid, äh, mis on tõusetunud, on selged, aga meil on vaja lahendusi. oma taskuraamatus ma panin paika üheteistpunktilise programmi selle kohta, kuidas me aastas saaksime säästa pool äh, miljardit eurot ja kõik võivad seda raamatut tasuta üle minu kodulehe tellida. järgmisena härra Mikolašik, palun proua president, austatud kolleegid. traagiline sündmus, mis leidis aset eelmisel esmaspäeval Bratislavas, nõudis kaheksa inimese elu. see sündmus šokeeris kogu Slovakkiat tapja haavas eh, viiteist inimest ja kaheksa said surma. arvatavasti oli tegemist äh, vaimselt labiilse isikuga. tegemist ei olnud äh, teoga, mis oleks äh, olnud motiveeritud rassilisest vihast. valitsus uurib seda tragöödiat ja võetakse samme, mis peaksid tõstma turvalisuse taset, pööratakse rohkem tähelepanu riskitsoonidele. tahaksin siinkohal lisada, et ja kõneleja katkestab. tänan. Uh, uh, uh, aitäh, president. nagu siin on räägitud Euroopa Liidu ja valitsuste kulutamisest ja mina tahtsin rääkida, milline on Euroopa Liidu roll majanduse taaselustamisel. Euroopa Liidul on erinevaid plaane, näiteks äh, linnade äh, tegevuskava, finantsperspektiiv seitse ja muud ning äh, praegu räägime me sellest, kuidas jagada sada seitse miljardit äh, naela, millest suur osa tuleb tõukefondadest. meil on Walesis üks linn, millele just praegu eraldati raha ja ma soovin äh, teid selle eest tänada ning äh, ma loodan, et sellist rahastamist jagub ka aastaks kaks tuhat üksteist ning ka järgmise finantsperspektiivi äh, ajaks aastatel kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kakskümmend, kuna sellest on linnapiirkondadele suur kasu. Äh, suur aitäh! kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on meile kõigile väga oluline ja sellel on mitmeid eesmärke, mida meil tuleb täita. riigid peavad ehm, saavutama taastuvenergia eesmärgid ning praegu on mitmeid riike, kellel on ühepoolsed eh, energialepingud, kuid meil oleks vaja mitmepoolseid lepinguid. ja ma loodan, et meil õnnestub jõuda olukorda, kus eh, meil on tõeline toimiv ühtne energiapoliitika, sest me vajame seda. meil on igasuguseid muid ühtseid poliitikaid, kuid energiapoliitika on meil eriti tähtis suhetes kolmandate riikidega. meil on vaja tagada tarnekindlus ja on vaja tagada see, et tarnijatel ei oleks meie suhtes liiga äh, suuri võimalusi olukorda mõjutada, aitäh. proua Sabu, palun. alimentația ne afectează puternic atât de suur tänu, proua president. toitumine mõjutab äh, vaimset ja füüsilist arengut. Äh, suhkruhaigus, vähk ja veresoonkonna haigused võivad olla vale toitumise tulemuseks, seetõttu on oluline, et äh, täiskasvanud oleksid eriti hästi informeeritud laste toitumise valdkonnas. tervislik toitumine on väga tähtis ja siinkohal ma tahaksin lüüa häirekella ja öelda, et äh, väga ohtlik on äh, see, kuidas kiirtoiduketid meelitavad äh, lapsi tasuta mänguasjadega ja komisjon peab selle vastu võitlema, tänan. Όλοι μας τονίζουμε την ανάγκη για επένδυση στην παιδεία, στην κοινωνία της γνώσης. Suur tänu, president. me vist ju kõik mõistame, kui oluline on investeerida haridusse, teadmistepõhisesse majandusse. aga me peame tunnistama ka, kus äh, on probleemid peidus erinevates liikmesriikides. ma toon siin Kreeka näite seal võib täheldada, et näiteks õpilane võib astuda ülikooli pärast eksamite sooritamist. eksamil tuleb saada vähemalt kümme punkti kahekümnest, et pääseda kõrgkooli. Kreeka valitsus on nüüd sellest, selle reegli tühistanud. seetõttu immatrikuleeritakse ülikoolidesse tudengeid, kes on saanud keskmiselt alla üheksa punkti kahekümnest. me peaksime tagama kõrghariduse kvaliteedi, et olla edukad. proua president, suur tänu! on ääretult hea, et majanduslik olukord ka Kagu-Euroopas on paranemas. Ungari majanduslikud väljavaated on paranenud aga rahvusvaheline hinnang olukorrale on halvenenud. lühiajalised intressimäärad on alanenud ja see toob endaga kaasa selle, et valuutalaenud Ungari kodanike jaoks kallinevad ning paljusid ähvardab nende enda kodust välja tõstmine palun aidake kaasa sellele, et usaldus Ungari vastu kasvaks ning et investorid, välisinvestorid äh, näeks Ungarit äh, teisiti. järgmisena proua Regner, palun. tänan. La Macarena ei ole mitte ainult äh, tantsu kaudu tuntud äh, linn, vaid äh, ka massihaudade poolt tuntud linn, seal on leitud äh, tuhandeid äh, laipu, kohalikud on demonstreerinud me nägime massihauda, mida valvasid sõdurid, keda ise kahtlustatakse selles massimõrvas. mitte üheski riigis maailmas ei kao inimesi niimoodi jäljetult äh, nagu äh, Kolumbias. nüüd äh, varsti sõlmitav vabakaubandusleping Kolumbiaga nagu kiitus selliste massitapmiste eest. ja viimasena saab sõna proua Guillaume suur tänu, proua president. seda küsimust on siin küll juba arutatud, aga ma tõstataksin veel kord Iraanis äh, kivi loopimise läbi surmamõistetud inimeste probleemi sellele süüdimõistetule määrati ka veel üheksakümmend üheksa piitsahoopi ja vaatamata rahvusvahelisele survele ei ole kohtuotsust muudetud. kuidas on võimalik, et kahekümne esimesel sajandil on mõnes riigis seaduslikult lubatud inimene kividega surnuks loopida? ainult rahvusvaheline, rahvusvahelise üldsuse surve on võimaldanud antud selliste juhtumite arvu vähendada inimolenditena on meil kohus õhutada Euroopa Liitu selle probleemi vastu Iraanis võitlema. suur tänu, järgmisena meie päevakorras on raportaše raport, mis räägib globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi rahastamisest ja toimimisest. raportöör, teil on sõna neljaks minutiks.